daamid ja härrad, kui lubate, siis avan meie tänase koosoleku ja kõigepealt ütleksin südamest tere tulemast rahvusparlamentide esindajatele, samuti ka meie kolleegidele Europarlamendist. eriti tervitaksin härra Sorin Lazarit, kes on Rumeenia parlamendi esindajate koja rahanduseelarve ja panganduskomisjoni esimees. ja tema võtab siis meie koosoleku lõpus kokku. kas soovite ka praegu sõna võtta? domnule președinte, stimați colegi, stimate domnule președinte. suur tänu, daamid ja härrad lugupeetud juhataja. mul on suur au, et mind on kutsutud siia koosolekule ja tahtsin ühelt poolt tänada kõiki osalejaid oma riigi nimel, aga ka isiklikult ja tänada selle huvi eest, mida te üles näitate oluliste Euroopa teemade vastu eesmärgiga tagada parem tulevik ja areng Euroopa kodanikele. ma tervitan ka seda Euroopa parlamentide nädala üritust Brüsselis juba Euroopa poolaasta algusest aastal kaks tuhat üksteist on rahvusparlamendid äh, tugevdanud oma rolli ja soovivad kasutada demokraatlikku legitiimsust selles uues raamistikus, mm, sealhulgas ka majanduse juhtimise valdkonnas. ja ma loodan, et see foorum osutub edukaks ja ma usun, et järgneva arutelu käigus kuuleme ja saame omavahel vahetada uusi ideid, kuulda üksteise argumente ja seeläbi eelarvet tulevikus paremaks muuta. suur tänu veel kord minu poolt. Merci. suur tänu nende julgustavate sõnade eest, härra komisjoni esimees. ma tervitaksin ka Montenegro parlamendi esindajaid, Makedoonia parlamendi esindajaid ja Türgi parlamendi esindajaid, kes on meie arvamuste vahetuses täna osalised on väga oluline, et see kohtumine rahvusparlamentide esindajate ja äh, Europarlamendi vahel käsitleb äh, just eelarve teemat, sellepärast et teie, kallid kolleegid, hääletate nende vahendite üle, mis suunatakse Euroopa Liidu eelarvesse riiklikest eelarvetest ja seetõttu on väga oluline, et me arutaksime äh, ja äh, käsitleksime äh, Euroopa eelarve küsimust, sellepärast et erinevalt rahvusparlamentidest äh, Europarlamendil siin hääleõigust ei ole, tegemist on maksudega seotud küsimusega. ja samuti on tegemist tollimaksudega, mis on seotud vabakaubanduslepingutel. Äh, tänane eelarvekomisjoni istung keskendub mitmeaastasele finantsraamistikule aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. Äh, nagu te teate, iga-aastane eelarve on osa mitmeaastasest finantsraamistikust, praegu kehtiv raamistik on siis aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Äh, praegu on õige hetk Äh, konsulteerida rahvusparlamentidega, neljateistkümnendal novembril kaks tuhat kaheksateist võttis Euroopa Parlament vastu vaheraporti äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja samuti omavahendite kohta selle raporti valmistas ette eelarvekomisjon, tegemist on siis vaheraportiga, kus tuuakse välja parlamendi prioriteedid järgmiseks mitmeaastaseks äh, finantsraamistikuks, sealhulgas ka konkreetsed numbrilised ettevaat-, Ehm, ettepanekud kogu finantsraamistiku ja sektoripõhiste programmide ülemmäärade kohta perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ehm, ja muudetakse ka selle raportiga või tehakse muudatusettepanekud Euroopa Komisjoni ehm, ettepanekutele ning öeldakse välja parlamendi nõudmised seoses omavahenditega see eelarve peaks kehastama meie poliitilist ambitsiooni, aga kahjuks praegune ettepanek kannatab teatava anakronismi käes, eh, mis ei, mis tundub olevat eh, ravimatu, see raamistik on liiga eh, mm, karm ja samuti Äh, jäetakse kõrvale äh, Euroopa Parlamendi kolmekordne pädevus eelarve ähm, menetlemisel äh, ja kontrollil ja selles eelarve nii-öelda galaktikas on puudu ka läbipaistvuse element. eelarvele tuleb lisada sellised vahendid, mis võimaldaks meil tegutseda ettearvamatus olukorras ja e, seda me oleme näinud juba ka praeguse finantsraamistiku e, rakendamisel, e, sellised tegutsemisvarud, mis peaksid olemas olema kriiside jaoks, ei ole praegu olemas olnud ja ma mõtlen eelkõige kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rändekriisi. ettepanek näeb ette, et eelarveraamistik peaks moodustama ühe protsendi liikmesriikide kogurahvatulust. meie soovime, et seda suurendataks kolmekümne protsendi võrra ja et siis raamistiku maht ulataks ühe koma kolme protsendini kahekümne seitsme, võib-olla ka kahekümne kaheksa liikmesriigi kogu liik-, kogu rahvatulust sõltuvad siis sellest, kas Ühendkuningriik jääb meiega või mitte. tegemist on väga ambitsioonika ettepanekuga, aga kui me soovime, et Euroopast saaks maailmas oluline võim, siis me peame äh, tegema suuri samme edasi ja on ka oluline äh, mõista, et äh, me peame tegutsema teemadega, millega liikmesriigid ei saa tegeleda liikmesriigi tasandil ja äh, see, et me suuname osa vahendeid äh, Euroopa Liidu tasandile, ei kitsenda liikmesriikide suveräänsust, aga see on omaette teema. Äh, ja igal juhul peab eelarve töötama nende eesmärkide huvides, mis meil Euroopa Liidu tuleviku osas on. nüüd, kui sobib, siis annaksin sõna ühele meie mitmeaastase finantsraamistiku äh, e-, eriraportörile härra Olbricht äh, ja äh, proua äh, Toma äh, kahjuks ei ole kohale jõudnud äh, lennuprobleemide tõttu, aga annan sõna nende asendajale. suur tänu äh,, härra esimees, ka mina tahaksin äh, tänada äh, kolleege, äh, ütleb härra Fernandes raportööride nimel, selle eest, et siia kohale jõudsite ja teil on õigus, Euroopa Parlament on õigustatult soovinud, et läbirääkimised äh, mitmeaastase finantsraamistiku osas toimuksid enne Euroopa Parlamendi valimisi. meie soov ei ole täitunud, aga see ei ole meie süü, jällegi ükskord ei ole nõukogu valmis selle teemaga tegelema ja kõikide erinevate programmide, kõikide erinevate partnerluslepingute eesmärgid tuleks tegelikult sõnastada nii, et alates kahe tuhande kahekümne esimese aasta esimesest jaanuarist võiks kõik programmid avada, see oleks olnud meie eesmärk nende kiirete läbirääkimistega, aga kahjuks see ei ole või, olnud võimalik. me peame järgima korrektset metodoloogiat. Äh, kuidas meie jõudsime selle ettepanekuni üks koma kolm protsenti kogu rahva tulust. me liitsime kokku olemasolevad mahud äh, põllumajandus, kalandus, Erasmus peaks olema kõikide liikmesriikide äh, prioriteet, me soovime, et mahtu kolmekordistataks, Horisont kaks tuhat kakskümmend, jällegi innovatsioon ja teadustegevus on äärmiselt oluline. niimoodi liites me me peaksime suurendama äh, poolteist korda selle mahtu. ja samuti me peame tugevdama sotsiaalset Euroopat, näiteks kaitsma lapsi vaesuse eest. me oleme teinud ettepaneku viis koma üheksa miljardit eurot selleks eraldada. me peame jätkama traditsiooniliste poliitikatega, äh, muuhulgas äh, ühtekuuluvuspoliitika ja neljakümne viie protsendiline kärbe ühtekuuluvusfondi vahendites ei ole aktsepteeritav. meil peab olema kaitsepoliitika eesmärgiks ei ole mitte Euroopa armee, aga meil on vaja äh, euro-, üle-euroopalist äh, koordinatsiooni, äh, meil on vaja uuringuid, teadusuuringuid selles valdkonnas ja see on eraldi rubriigi all. ja te mainisite ka rändeprobleemi. ja kui me võtame Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, liidame sellele julgeoleku küsimused ja rändeküsimused Mm, siis me jõuamegi sellise tulemuseni, aga kui me räägime siin julgeolekust, me ei räägi mingisugusest Euroopa armeest. nii et iga poliitika all me teeme need liitmistehted ära ja sellest me saamegi kokku üks koma kolm protsenti liikmesriikide kogu rahvatulust äh, püsihindades ja ma seda nii-öelda märkusena lisan siia sellepärast, et komisjon äh, mõnikord räägib püsihindadest ühtekuuluvuspoliitika juures samas, kui näiteks põllumajanduspoliitika all minu riigis äh, räägitakse jooksevhindadest. sellepärast, et jooksevhindade puhul inflatsiooni tõttu me ei näe kärbete mahtu. nii et siin ei tohiks segadust olla, meil peab olema üks tabel, kus on jooksevhinnad ja teised, kus on püsihinnad ja meie eelkõige lähtume püsihindadest ja sealt on näha äh, Äh, väga suuri kärpeid ühtekuuluvuspoliitika raames ja need ei ole aktsepteeritavad. me soovisime maailmale näidata, et Euroopa Liit suudab vastu võtta need väljakutsed, mis meie ees seisavad. ja Brexit ei saa olla mingisugune vabandus. Brexit lihtsalt näitab, et me saame hakkama ja seetõttu olemegi meie selle liitmistehte tulemusena teinud ettepaneku, et äh, raamistiku maht peaks olema üks koma kolm protsenti geenist. ja ma meenutaksin, et komisjoni ettepanek oli alla ühe koma ühe protsendi, sellepärast et see arengufond ei olnud ennem eelarve osa, nüüd ta on eelarve osa, nii et äh, on täiesti selge, et selliseid äh, numbritega manipuleerimisi ei tohiks äh, heaks kiita. meil on väga hea ettepanek parlamendi poolt, nüüd tahame me kuulda seda, äh, milline on nõukogu seisukoht, millised on need liikmesriigid, kes soovivad kärpida põllumajanduspoliitikat, kes soovivad kärpida ühtekuuluvuspoliitikat. Need, kes ei soovi, et me toetaksime Äh, majanduse arengut läbi VKE-de ja kõikide erinevate programmide ja rahastamisvahendite kaudu, mis on selleks eesmärgiks olulised. ma arvan, liikmesriigid peaksid kiirendama seda menetlusprotsessi, ma ei tea, mm, mis saab pärast Euroopa Parlamendi valimisi aga ma usun, et äärmused nii vasakult kui paremalt tiivalt äh, on igasugustes hääletustes tavaliselt alati kõige vastu, nad on omavahel liidus ja muuhulgas tõenäoliselt juhtub see ka finantsraamistiku puhul, mis on oluline investeeringute tegemiseks. Euroopa Liit aga ei tohi unustada ei investeeringuid ega ka mitte solidaarsust. liikmesriikidel on hääleõigus, aga neil on omavaheline usaldusprobleem. ja mina loodan, et nad suudavad need usaldusprobleemid lahendada ja ma rõhutaksin veel kord, et meie oleme valmis, meie ootame ja Euroopa kodanikel on seda kokkulepet vaja, aitäh. aitäh, Jose Manuel. nüüd kolleeg äh, Rubial. suur tänu. tere pärastlõunat kõigile taas kord oleme siin Euroopa Parlamendis liikmesriikide parlamentide saadikud, Euroopa Parlamendi saadikud ja üritame käsitleda täna seda, milline võiks olla Euroopa Liidu tulevik eelarve küsimustes. jätkaksin sealt, kus kolleeg Fernandes lõpetas ta ütles, et siin parlamendis ametiajal on üks prioriteetidest olnud finantsraamistik, mitmeaastane finantsraamistik ja me oleme selle kallal töötanud läbivalt. esimestel aastatel keskendusime eelarve läbivaatamisele ning see võimaldas meil hinnata, et kuna see kehtib seitse aastat, on see liiga paindumatu ja ei võimalda meil reageerida, kui on ootamatud olukorrad, eriolukorrad, mida keegi ei suutnud ette näha, ootamatud sündmused ning oleme nüüd üritanud nendest puudujääkidest õppust võtta ning alustasime tööd ettepaneku osas, mis puudutab aastaid kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. kui me eelmisel aastal veebruaris kohtusime, siis meil veel komisjoni ettepanekut ei olnud, aga meil oli kava selle kohta, mida parlament sooviks ning pärast aastatepikkust tööd mille jooksul oleme üritanud komisjoni mõjutada, mida me tahaksime näha selles eelarves, mille üle me oleme ka hääletanud täiskogul suure häälte enamusega. eriti midagi siiski muutunud ei ole. Jose Manuel selgitas väga selgelt, millised olid meie ettepanekud. mina rõhutaksin veel kord, sest ma arvan, et see on väga oluline, et me kiitsime selle heaks Euroopa Parlamendis väga suure häälteenamusega, ehk siis enamik fraktsioone toetasid seda. sõltumata sellest, kas nad on lõunast või põhjast, idast või läänest, paremal või vasakul skaalal, riigid, kus on rohkem äh, raha, kus vähem ja nii edasi, olukord oli keeruline, läbirääkimised olid pingelised ma ei ütleks, et see oli keeruline, aga need tuli ära pidada, asju tuli käsitleda põhjalikult, et me jõuaksime selle ühise ettepanekuni. ja nagu juba öeldi, üks koma kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st on see. oluline on rõhutada, nagu ka kolleeg juba rõhutas, see ei olnud mingi suvaline number, vaid me tuginesime analüüsile jagasime teavet, suhtlesime erinevate komisjonidega. see teema ei puuduta ainult eelarvet, loomulikult me räägime eelarvetest, aga eelarveid kasutatakse, et rahastada Euroopa Liidu poliitikaid. suhtlesime kolleegidega maaelu arengu valdkonnas, arengu valdkonnas, põllumajanduse valdkonnas, et näha, millised võiksid olla vajadused Euroopa Liidu jaoks ja kui vaadata seda sellest perspektiivist, et me jõudsime ühest protsendist ühe koma kolme protsendini, siis see võib-olla jah, tundub väga suur arv, aga kui me võtame arvesse kõiki neid vajadusi, millelt me kuulsime kolleegidelt, siis nõukogu ütleb, et äh, milline peaks olema see tulevik, siis üks koma kolm ei ole isegi piisav, me peame võib-olla minema kahe või kolme protsendini. seega üks koma kolm ei ole lihtsalt arutelu tulemus, vaid see tugineb ka põhjalikule läbirääkimistele, sest kuigi loogilisem oleks, et see oleks kaks või kolm protsenti, siis me mõistame, et me ei saa seda arutelu veel pidada, arvestades, milline on Euroopa hetkeseis. seega ühe koma kolme protsendina suudame vastata miinimumnõuetele, mis Euroopa Liidul ees seisavad järgnevatel aastatel. ja kui me räägime eelarvetest, siis inimesed ütlevad, et rohkem aga tuleb või vähem, aga tuleb rohkem ära teha, aga nii ei saa ju. selleks, et rahastada uusi prioriteete, ei saa selleks ette näha vähem rahastust. kui me tahame ühist kaitsepoliitikat, on vaja rohkem raha, kui tahame äh, põgenikke vastu võtta ja samal ajal piire hallata, on selleks ka vaja lisarahastust. kui me tahame, et põllumajandus jääks samale tasemele kui praegu või tahaksime regioone arendada, siis me ei saa neid programme kärpida. seega, see tuleb selgelt välja öelda ja parlament seda ka tegi, meie seisukoht oli teada-tuntud ja nüüd tahaksime teada, mida nõukogu arvab, sest väga sageli nõukogu on justkui kahetine isiksus alati, kui toimub nõukogu kohtumine, siis tundub, et äh, kuskilt tulevad uued prioriteedid, uued nõudmised, aga raha ei ole, et nende eest maksta siis, kui aeg käes on. seega, kas kui meil on sama palju raha kui praegu, siis peame valima, mida me saame rahastada ja mida mitte või kuidas me saame neid rahastada. ma ei hakka mainima siin omavahendeid, sellega tegelevad kolleegid. ja lõpetuseks, kuna finantsraamistiku arutelud on keerukad, sest silmas tuleb pidada kolme valdkonda, esiteks eelarvelt, ranges mõttes, lisaks ka muud õigusloomelised aspektid ja ka omavahendite raport. Need kolm tasandit ei toimi eraldi, sellepärast et ilma rahata ei saa poliitikasuuniseid paika panna, ei saa öelda, palju raha vaja on, kui suund pole selge ja loomulikult meil on vaja teada, kuidas me selle eest maksame. seega parlamendi jaoks on oluline töötada nende kolme valdkonnaga paralleelselt, finantsraamistik, omavahendid ja sektoripõhine õigus, sest need ettepanekud muul juhul on lihtsalt mõttetud. me teeme seda ka koostööd teiega, omavahel peame rohkem koostööd tegema ja loodetavasti nõukogu ja eesistujad ka liituvad meiega. suur tänu nõukoguga arutelude pidamine on tõepoolest keeruline, sellepärast et nõukogupoolne mandaat tuleb vastu võtta ühehäälselt. nii et ma kujutan ette, et nõukogu sisene arutelu on samuti väga tuline. nüüd annaksin sõna kolleeg Jaanus Levandovskile, kes räägib oma vahenditest. palun Uh, good afternoon. Welcome to, to this house uh,. Design. tere päevast ja tere tulemast teile kõigile. alustaksin üldisemast kolm kommentaarist. niinimetatud mitmeaastase finantsraamistiku kujundamine ja väljatöötamine on üks äh, olulisemaid momente Euroopa Liidu ajaloos tegemist on tulevikuga numbrites, mitte ainult avalduste ja deklaratsioonidega, vaid Euroopa Liidu tuleviku eelarve on väljendatud numbrites, nii et äh, tegemist ei ole tavaliste avaldustega. ja tavaliselt siseriiklikud eelarved on iga-aastase tsükli põhised, meil on aga mitmeaastane eelarve äh, ja investeeringud ongi tegelikult mitmeaastased ja kõik see on liikmesriikide jaoks vägagi lõhestav, konflikte tekitav, eelarve arutelud ei ole sugugi tara-, tavapärased, mina ise juhtisin mitut vooru kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus, kui toimus suur Euroopa Liidu laienemine, aga osalesid vaid äh, netosaajad, kes Euroopa Liitu saabusid vaid neto kasusaajad, mitte netomaksjad, seega see tekitas raskusi, kaks tuhat üksteist äh, oli tegemist äh, sügava kriisiga ja ka läheneva Brexiti kriisiga, kui Cameron valmistas ette oma referendumit, nüüd on jällegi Brexiti kriis ja äh, euro eelarvega seotud arutelud. Euroopa komisjon ei äh, aidanud just eriti kaasa kokkuleppe saavutamisele, eri, esimest korda ajaloos äh, vaadati läbi nii-öelda riiklite, riikidele eraldatud rahad ja äh, mis läheb Poolale, Portugalile ja teistele riikidele. eksperdid võivad seda arvutada, aga esimest korda äh, avaldati see esimesest hetkest Euroopa Komisjoni ettepanekus, kohe oli näha, et mõned riigid kaotavad kakskümmend, kakskümmend viis protsenti ja teised jällegi saavad rohkem kasu. ja sellises olukorras ei ole kokkuleppele jõudmine lihtne. Euroopa Parlament on oma seisukohti väljendanud äh, ka numbrite osas äh, ja ei ole illusiooni enam, et me enne valimisi sellega hakkama saame. eelmine kord, kui ma olin komisjonis eelarve eest vastutav, kulus selleks kaks pool aastat, nii et äh, ma arvan, et ei ole võimalik enne Euroopa Parlamendi valimisi saavutada kokkulepet. mis puudutab tulude poolt, siis äh, Sharon Tepper oli raportöör parlamendi poolt aga me kõik oleme pärit erinevatest poliitilistest peredest, samas räägime ühtsel häälel Ehm, siin on ka paradoks, sest äh, Euroopa eelarve tulude poolt kritiseeritakse pidevalt, et siin on tegemist erandite erandiga, see ei ole läbipaistev, aga samas äh, leitakse, et see on olnud ka äh, stabiilne ja siin tuleb tänada britte, kes võitlesid oma tagasimakse eest ja osad asjad eelarves olid seotud Briti tagasimaksega, seega oli väga raske süsteemi muuta, kuigi eelarvet kritiseeriti, et see on läbipaistmatu, inimesed ei saa sellest aru. viimane katse oligi minu katse äh, sisse viia finantstehingute maks ja parandada ka käibemaksuga seonduvat, aga härra Cameron tegi sellele õige pea lõpu nüüd Brexit on tegelikult äh, uus võimalus võib-olla ka moderniseerida eelarvet tulude poolt ja seega ongi lauale käidud äh, ettevaatlik äh, tagasihoidlik ettepanek Euroopa Komisjoni poolt, kaksteist protsenti kogu mm, tuludest peaks tulema uutest omavahenditest ühine konsolideeritud maksubaas, emissioonikaubanduse süsteem ja äh, plastikute pealt tulenev tulu. Euroopa Parlament loomulikult äh, soovib enamat, finantstehingute maks näiteks ainus maks, mis on populaarne inimeste hulgas, sest see karistaks finantsinstitutsioone, kes on vastutavad finantskriisi eest, aga mis mulle ei meeldi, on see, et komisjoni ettepanekus on algusest peale olnud teatud korrektsioonid Austriale, Taanile, Saksamaale, Hollandile seoses nende netopositsiooniga. tavaliselt korrektsioonid tulevad viimasel hetkel läbirääkimiste käigus kui nii-öelda ilus kingitus, nüüd aga korrektsioonid on algusest peale sisse kirjutatud. parlamendi seisukoht Äh, kuna me oleme valitud kahekümne kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi kodanike poolt, meie oleme täielikult liikmesriikide äh, fiskaalsuveräänsuse poolt omavahendite küsimus äh, tuleb lahendada ühehäälse küsimusena ja selle peavad ratifitseerima liikmesriikide parlamendid. me ei sea absoluutselt kahtluse alla liikmesriikide maksusuveräänsust. aga potentsiaalselt uued omavahendid ähm, peaksid vähendama liikmesriikide siseriikliku kogutulupõhist panust. ja, ja samas on see hea stabilisaator, sest see on kõige etteaimatavam osa Euroopa Liidu eelarvest, aga miks mitte äh, vaadata ka mingeid äh, muid osasid raha äh, saamiseks, äh, mis ei pruugi olla sugugi revolutsioonilised. minul on tagasihoidlikud lootused põhinevalt oma kogemustel kindlasti on mõned riigid, kes ütlevad ei mis tahes omavahendite süsteemi moderniseerimisele, teised riigid on jällegi avatumad äh, ja need teemad peaksid jõudma eelolevatel kuudel nõukogu päevakorda, aga teatud võimaluse aken siin on. tavaliselt äh, oli Suurbritannia see, kes äh, hoidis äh, eelarvet selles raamistikus, nagu nad ol-, ta oli, nüüd olid meil uued võimalused, aitäh okay suur tänu, Janus, nüüd Gerard Depree, kes on samuti omavahendite raporti raportöör. suur tänu, härra esimees. paar sõna lisaks kolleeg Levandovski sõnavõtule. Äh, me näeme nüüd seda olukorda äh, järgmiste Euroopa valimiste valguses ja äh, Hollandis näiteks äh, pidevalt öeldakse välja, et inimesed kardavad Euroopa makse ja ma pean rõhutama seda, et äh, meie raportis on selgelt välja öeldud, et me ei hakka sisse seadma Euroopa maksusid, seda on öelnud komisjon, seda oleme ka meie kinnitanud. liikmesriikide fiskaalsuveräänsus peab jääma, me ei kahjusta seda. miks me räägime oma vahenditest äh, Äh, on vaja, et nõukogu teeks äh, nende osas äh, ühehäälse otsuse oludes, kus on komisjoni ettepanek ja parlamendiga, Euroopa Parlamendiga ainult konsulteeritakse, nii et te kujutate ise ette, ette, eh, et sellist otsust eh, ei ole võimalik teha ja te teate ka, et rahvusparlamentidel on siin samuti õigus oma sõna öelda. Eh, teine oluline aspekt, mida tahaksin rõhutada meie poolt välja pakutud omavahendite süsteem, millele kolleeg Levandovski juba viitas, ei soovi suurendada finantskoormust. meie eesmärgiks on et järk-järgult hakkaks omavahendite osakaal olema Euroopa Liidu eelarves suurem ja liikmesriikide panus väiksem. miks? esimene põhjus on seotud sellega, et äh, iga liikmesriik oma sissemakset tehes oma riigieelarvest mõtleb alati, mida ma vastu saan. ja see on äh, Äh, üldine tendents kogu Euroopa Liidus, me räägime pidevalt äh, sellest, et meil on netomaksjad ja netosaajad ja keegi saab midagi kellegi teise arvel. ja tegelikult äh, peaksid olema ju Euroopa Liidus keskmes kodanike ühised huvid, mitte liikmesriikide omavaheline kauplemine. teine aspekt, miks tuleks omavahendite osakaalu suurendada Äh, on see auk, mis tekib eelarves, kui Ühendkuningriik äh, lahkub. me räägime siin kolmeteistkümnest, neljateistkümnendast miljardist eurost aastas, äh, mida peaks siis katma teised liikmesriigid ja teatud riigid on väga tundlikus olukorras oma riigi võlaga seoses juba ja on probleemne, kui teised liikmesriigid peavad maksma Suurbritannia lahtumise eest kolmandaks, kui me järgime äh, seda tasakaalu, mida millest on lähtunud äh, meie raporti ettepanek äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta, siis me ei saa vähendada traditsiooniliste poliitikate rahastamist selleks, et teha ruumi uutele. ja seda kõike liikmesriikide eelarvete arvel. nii et seetõttu me teemegi oma ettepaneku omavahendite osas ja me ei räägi ühest konkreetsest omavahendist, vaid paketist. selleks, et äh, mm, need osakaalud ei läheks balansist välja. ehk siis näiteks, kui me räägime käibemaksust, siis on liikmesriigid, kes maksavad palju rohkem kui teised. Äh, teine äh, võimalik omavahend heite, kvootide müügist jällegi teatud äh, liikmesriigid panustavad rohkem äh,, finantstehingute maks on kolmas element, mis võimaldab seda natukene tasakaalustada, nii et me pakkusime välja täieliku paketi, et oleks võimalik tasakaalustada liikmesriikide äh, panused nii, et meil oleks tegelikult eelarve, mis oleks õiglane lähtuvalt äh, liikmesriikide äh, kogutulust ja viimane element äh, on, äh, mm, mille ta tahaksin rõhutada, on see, et meil ei ole siin sellist ettepanekut, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks on meil selline pakett äh, hulgast omavahenditest sellises, sellises summas Äh, härra Levanovski viitas näiteks, et võiks omavahenditesse võtta teatud osa äh, äriühingute tulumaksu konsolideeritud maksubaasist. aga see tähendab seda, et kõigepealt tuleb jõuda kokkuleppele sellesama äh, konsolideeritud maksubaasi osas ja siis võib hakata rääkima selle mõjust Euroopa eelarvele. nii et kui ma lühidalt kokku võtan, siis meie eesmärgiks on võimaldada äh, seda, et me saaksime vähendada koormust äh, riikide eelarvetele, kaasates rohkem omavahendeid, mille kaudu oleks võimalik rahastada Ühendkuningriigi lahkumist ja ka uusi prioriteete, mis on meil eelarves kirjas. Äh, me peame äh, rahastama teadusuuringuid, paremini valvama oma piire, tegelema rändeprobleemidega lähiaastatel ja need väljakutsed ei vähene. niisiis ma tahaksin rõhutada, et omavahendite hulgas ei ole mitte ühtegi sellist, mida saaks liikmesriikidele äh, peale suruda, kui teie selle poolt ei hääleta, nii et äh, meie poolt on mõistlik usaldada rahvusparlamente ja teile rääkida, mida me äh, teha soovime, sellepärast et kui me ei tegutse Euroopa ühise huve nimel, kui igaüks tahab reserveerida lihtsalt endale mingisugust osa eelarvest, siis äh, meie edasine tulevik saab olema sama probleemne, kui ta on olnud siiamaani. suur tänu, äh, kallid kolleegid. Äh, nüüd me oleme juba päris suure osa ringist äh, ära teinud, meil on piiratud vahendid, aga meil on ka uued väljakutsed, ränne, kaitsepoliitika, kliima, digimajandus ja ka see tõsiasi, et meil ei ole ühtegi suurt äh, digimajanduse ettevõtet Euroopas. Mm. ja mm, praegu on omavahendite osakaal väga väike üle, üle üheksakümne protsendi tuleb liikmesriikide eelarvetest, mille teie heaks kiidate. nii et me peaksime suurendama äh, ühest küljest äh, eelarveraamistiku mahtu ühe koma kolme protsendini kogu rahvatulust, samas suurendamata liikmesriikide koormust ja Äh, üks aspekt on ka seotud äh, globaliseerumisega, ka sellest tulenevad meile äh, uued väljakutsed. ja seetõttu oleme olukorras, kus kui mingisuguseid kulusid on mõistlikum teha Euroopa tasandil, siis tuleks need riigi tasandilt Euroopa tasandile üle viia ja nüüd annaksin sõna teile, kallid kolleegid, selgitaksin ka, et püüame sõna anda võimalikult paljudele osalejatele. sõnasoovi korral palun täitke ära see, need kõnesoovikaardid, mis on teie ees laual, andke saali teenindajale ja annan sõna kahele rahvusparlamendi liikmele, seejärel ühele eurosaadikule, siis jälle kahele rahvusparlamendi liikmele ja nii edasi. vaatame ähm, arutelu käigus, kui pikalt saab kõnelda, aga palun püüdke kinni pidada kõneajast kaks kuni maksimaalselt kolm minutit, siis saab võimalikult palju inimesi sõna. ja kõigepealt annaksin sõna proua Anett Bossale. proua Bossa. Would like to continue in Hungarian. jätkan ungari keeles. nüüd tahaks, oi. Nagyon helyes, hogy a közös. suur tänu selle võimaluse eest. ma leian, et on väga hea, et toetatakse Euroopa Liidu innovatsiooni, seda rahastatakse ja nii saame me vastata kahekümne esimese sajandi väljakutsetele ja see on oluline, et Euroopa Liit suudaks olla konkurentsivõimeline globaliseeruvas maailmas. Euroopa Liidus, mis põhineb vabadustel, on ka regioone, kes vajavad ressursse väljastpoolt selleks, et nad saaksid kindlalt areneda. üksnes siis on võimalik saavutada homogeenne majandusühendus, et Euroopa Liit tervikuna oleks tugev. sellest on aga praeguses eelarves puudu, vähemalt minu arvates, ja Äh, asi ei ole lihtsalt selles, et me tahame saada rohkem raha Euroopa Liidu eelarvest, see on meie ühine tee, meie ühine tulevik. et need, kes vajavad abi, saaksid ka areneda. sest seeläbi on võimalik luua vabadusel ja solidaarsusel põhinev liit ja seista vastu tulevikus globaliseerumisega seotud väljakutsetele äh, niimoodi muutub Euroopa Liit tugevamaks. ja arvan, et, et tuleb ka mõelda selle peale, mida Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide ressurssidega teha. kui vaadata eelarvet eh, tervikuna, siis tuleb vaadata ka seal struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondide osa. suur tänu nüüd äh, härra Duarte Pacheco, kes on Portugali parlamendi liige. Ok. <laughs> Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que, em nome do, do... Suur tänu. Kõigepealt Portugali parlamendi nimel tahaksin öelda, et meie toetame seda, et Euroopa Liidu eelarvet tugevdataks, eriti kui küsimus on sissetulekutes. me teame, et ei ole võimalik omletti teha nii, et mune katki ei lööks. seega, kui me vaatame neid uusi sekkumisvaldkondi, siis tuleb ka nende eest tasuda. me ei saa tähelepanuta jätta neid uusi väljakutseid, meil, meil on vaja innovaatilisi lahendusi ka Euroopa Komisjoni poolt, ei saa lihtsalt mõelda praegusel hetkel traditsioonilistele poliitikavaldkondadele. traditsioonilised poliitikad, neid ei saa küsimärgi alla seada ning äh, uued poliitikad ei saa küsimärgi alla seada ka ühtekuuluvuspoliitikat, nagu Rumeenia eesistuja on öelnud, on ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt tähtis, see on üks nende prioriteetidest, et vähendada majanduskasvu erinevusi, et toetada kestlikku majanduskasvu, pakkuda võimalusi kõikidele Euroopa Liidu kodanikele kõikides Euroopa Liidu riikides. me kõik tahame majanduskasvu me tahame toetada ka seetõttu parlamendi otsust, et dialoogi ja arutelukultuuri edasi arendada ning parlamendi jaoks on oluline ka rahvusparlamendide toetus, kui soovitakse Euroopa eelarvet suurendada, et nendele uutele väljakutsetele vastu astuda. eriti, mis puudutab ka ühtekuuluvuspoliitikat Euroopas, aitäh! kolleeg, la parole est aitäh. nüüd Europarlamendi saadik Austriast, härra Paul Rüübik. ja recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. suur tänu, juhataja. Euroopa tulevik äh, sõltub äh, kolmest suurest teemast, ma arvan, et väga oluline on see lisaväärtus, mida Euroopa Liit saab pakkuda. et pakkuda lisaväärtust Äh, võrreldes sellega, mida üks liikmesriik üksinda äh, suudaks teha. ja et äh, me saame ühiselt teha asju, mida üksinda ei saaks sama hästi teha. nii et lisandväärtus on üks keskseid teemasid. teiseks oluliseks teemaks kodanike jaoks on see, et mõelda, mis oleks siis, kui meil ei oleks Euroopa koostööd. et äh, me saaksime pakkuda oma kodanikele parimaid tulemusi ja kolmandaks äh, subsidiaarsuse ehk lähimuspõhimõte, et äh, nii palju kui võimalik, kodanikud ise saaksid otsustada neile kõige lähemas, lähemal tasandil. ja Euroopa Liidus viimase viieteistkümne aasta jooksul äh, on äh, rahvamajanduse kogutulu äh, kasv samuti vähenenud null koma üheksale protsendile ja tegelikult me oleme võib-olla uhked selle üle, et me oleme isegi seda saavutanud ja samuti on meil õnnestunud vähendada neli protsenti aastas eelarvet ja praegu on küsimus tuleviku jaoks. traditsioonilised väljaminekud, uuesti need ümber vaadata rohkem väiksematele ja keskmistele äh, ettevõtetele, et me lähtuksime ka sotsiaalse Euroopa põhimõttest ja samuti noor, noored ja Erasmus pluss on olulised ja seetõttu peaksime keskenduma sellele, millised on Euroopa Liidu uued ülesanded, mille Euroopa võiks ja peaks enda peale võtma ma arvan, et äh, see üks protsent, äh, mis on äh, praegu meie kasutada, on võib-olla see ülempiir, aga uute ülesannete jaoks on meil tarvis mõelda, palju meil on ne nende jaoks vaja ja kordan veel kord üle, et kus saab Euroopa pakkuda lisandväärtust millised on need ülesanded, mille Euroopa võiks enda peale võtta, et oma kodanikele kasu tuua, aitäh! suur tänu, Paul! nüüd Andre Peteger, palun. Meine, genau. Bundestagist. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. eelarvekomisjonist, palun. aitäh võimaluse eest ka omalt poolt öelda paar sõna finantsraamistiku kohta. finantsraamistik jah, see on tõesti võimatu ülesande saavutamine, kuigi me peame leidma kompromissi. mõned eelkõnelejad ka on öelnud, et millega peaks tegelema Euroopa Liit ja kus tuleks pakkuda suuremat rahastust ja peame vaatama ka, kuidas need arvud kokku käivad. Saksamaal on olnud meil nii-öelda top-down äh, ülalt alla menetlus aastaid, aga meie jaoks äh, oluline on see, et me täidaksime kaks lünka, esiteks Brexitist tekkiv lünk netomaksjate hulgas ja teiseks, et tuleks määratleda ka uued väljakutsed ja nendega seotud uued ülesanded, noorsugu digitaliseerimine, kliimakaitse, ränne, julgeolek ja kaitse, need on osad teemadest, millega tuleb tegeleda ja kus oleks võimalik pakkuda Euroopa lisandväärtust Äh, loomulikult kõik see saab olema kompromiss, äh, me saame täita neid lünki vaid äh, seeläbi, et kuskilt kärbime ja teiselt poolt leiame lisarahastust ja kompromissid tuleb saavutada netomaksjate ja netosaajate vahel, võib-olla põhjapoolsete ja lõunapoolsete, idapoolsete ja läänepoolsete riikide vahel, igaüks peab tegema mingeid järeleandmisi. ka Saksamaa poolt oleme valmis tegema oma järeleandmisi äh, näiteks põllumajandussektoris. aga peame vaatama ka paketi tervikuna ja tagama planeerimise kindluse tuleviku äh, seisukohast, et äh, mõista ka seda, mis hakkab toimuma järgmistel aastatel, nii et me peame tasakaalustama uusi ülesandeid, vaatama oma prioriteete ja määratlema, milles on võimalik pakkuda Euroopa tasandil lisandväärtust, mm, täpsustama ka tingimusi seoses summade ja maksetega. ma arvan, et peaksime mõtlema majanduslikult ja mõtlema ka Hiina ja USA peale ja äh, peame suutma tegutseda nendega võrdsetel alustel Äh, tagama Euroopa Liidu kodanikele vajalikud äh, elamistingimused ja kõike seda saame teha vaid ühiselt, mitte üksikute äh, liikmesriikidena. Need olid mõningad minu mõtted, aitäh! suur tänu! nüüd proua Margarita Marques Portugal. mikro Maintenant, ça marche Ah oui. nii, nüüd töötab, jah? Terá a Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. tahaksin tänada komisjoni siin, et see teema on toodud päevakorda. ma arvan, et see on väga tähtis arutelu. rahvusparlamendid peavad ka hindama mitmeaastast finantsraamistikku. Portugali parlamendis me äh, isegi lõime komisjoni selle kohta, et analüüsida finantsraamistikku ja me tegelikult kutsusime teid, härra juhataja, meie komisjoni kuulamisele, kui, kus käsitleti siis mitmeaastast finantsraamistikku ning ülehomme toimub arutelu raporti teemal, mis tuleneb siis nendest aruteludest, mida on peetud Portugali parlamendis, selle on koostanud Portugali raportöör. tahaksin tunnustada ka parlamendi otsust eelmisel nädalal, kus astuti vastu kärbetele ühtekuuluvuspoliitika osas ja makromajandust majandusliku tingimuslikkuse kohta. Need on kaks väga tähtsat valdkonda, kui me tahame, et MFF korralikult toimiks. ma tõstataksin lühidalt ka kolme teemat. esiteks, me olime šokeeritud sellest, et Euroopa Komisjon ei olnud piisavalt ambitsioonikas, kui käsitleti oma vahendeid. Euroopa Parlament andis võimaluse olla ambitsioonikam oma vahendite koha pealt. kui küsimus on liikmesriikide osaluses, kui me räägime kogu rahvatulust, siis Portugali rahvas ütles, et nad on valmis rohkem panustama kui me räägime sellest eh, ühe koma kolme protsendi ettepanekust, mis on tehtud. komisjon on aga kaks aspekti välja toonud. esiteks toetusmeetmed eh, reformide jaoks ning läbirääkimiste käigus tuleb ka neid aspekte silmas pidada ja nende eest seista. lõpetuseks tundub, et keeruline on aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse parlamendil heakskiitu anda, mis tähendab, et äh, see võib viia viivitusteni. Portugali parlament on öelnud, et see N pluss kolme ettepanek mida komisjon tahab piirata nüüd N pluss kahega, meie arvame, et N pluss kolm peab alles jääma. me teeme kõik, mis võimalik, tagamaks seda, et üleminek praegusest perioodist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse ei oleks nii järsk. suur tänu, proua Ulla Hinen Bundestagist, palun. Ähm, aitäh ka mina tahaksin omalt poolt rõhutada, et loomulikult eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik on väga oluline Euroopa jaoks ja seetõttu loomulikult ka omavahendite eh, ja rahastusallikate üle tuleb üldisemalt mõelda. aga me ei saa algusest peale rääkida ainult sellest, kui palju raha välja antakse, üks koma üks või üks koma kolm, nagu teie tahaksite, meie jaoks on iseenesestmõistetav see, et äh, kõigepealt tuleb hinnata ülesannete poolt ja vaadata, et kas kõik see, mida seni on tehtud, on ka tulevikus vajalik, kas see lähtub äh, lähimuspõhimõttest äh, ja seega tuleks äh, vaadata kõigepealt ülesannete poolt, võib-olla ka siin natukene äh, reformida. ja nagu mõned kolleegid on öelnud, äh, võib-olla mõnedes valdkondades tuleb kindlasti leida kompromisse, põllumajanduspoliitika, siin võin nõustuda vaid oma kolleegiga, Saksamaa jaoks võib olla see küll äh, valuline, aga samas äh, teises sambas võib seda ette kujutada. aga meie jaoks on prioriteedid nagu teadusuuringud, äh, haridus, piirid, need on asjad, mis on äh, kindlasti olulised Euroopa lisandväärtuse ja ühtsuse seisukohast. samuti tuleb vaadata struktuurivahendite poliitikat, võib-olla siin tuleks ka üht-teist äh, teisiti teha. aga Euroopa Parlament ja komisjon, äh, ma usun, jõuavad siin läbirääkimiste käigus otsusele, aga tähtis on see, et meil oleks usaldusväärne eelarve, et me saaksime sellele tugineda, et äh, nii tööstus, keskkond, äh, haridus, kõik need sektorid saaksid sellele toetuda. väga palju on ära teha. ma ei tea, kas on äh, äh, arukas äh, olla liiga auahne omavahendite suurendamise koha pealt, vähemalt see on minu seisukoht Äh, kindlasti on see keeruline maksumaksja jaoks Euroopas, kellel on niigi juba suur koormus. nii et võib-olla ei tohiks omavahenditele liigselt rõhuda ja äh, võib-olla jätta siin asjad nii, nagu nad on praegu, aitäh suur tänu, proua Inen ähm,. ma tahaksin rõhutada ka härra De Pro-, äh, Debre äh, raportiga seoses, kui me räägime uut, omavahenditest, siis me räägime ikkagi uutest omavahenditest, mis asendaksid äh, natukene äh, Äh, neid riiklikke makseid, mille teie Rahvusparlamendis heaks kiidaksite, ehk siis äh, kergendaks äh, riikide finantskoormust, me ei räägi siin täiendavatest maksudest. nüüd härra Angelos Vutsis Küprose parlamendist, palun. to epomeno poliedes dimosjonomiko plesio. järgmine finantsraamistik peab kajastama ja sisaldama rahastust, millega lahendatakse need väljakutsed, mis Euroopa praegu silmitsi seisib, digiküsimused, natsionalismi kasvamine, põgenikekriis, ksenofoobia. me peame näitama Euroopa kodanikele, et Euroopa Euroopa institutsioonid võtavad neid kuulda. meil on hea meel näha, et teadus- ja arendustegevuse peatükk ja konkurentsivõime peatükk on nüüd äh, kasvanud, samamoodi noortele suunatud programmid. me toetame, et uute prioriteetide puhul nähakse ette ka täiendav rahastus, mis puudutab julgeolekut, varjupaiga taotlemist, rännet. ÜPP ja ühtekuuluvuspoliitika peavad meie arvates samamoodi jääma prioriteetseteks valdkondadeks aastatel kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ning rahastusmäär peab jääma samaks kui praegu et suurendada ühtekuuluvust liikmesriikide vahel ja vähendada erinevusi regiooniti. loomulikult äh, Küpros on siin omamoodi näiteks, ka seda tuleb silmas pidada ÜPP ja ühtekuuluvuspoliitika vallas. Küprose Vabariik suhtub kahtlustega omavahendite küsimusse ning meie arvame, et see peaks tuginema siseriikliku maksumäära aspektile. me mõistame, et Ühendkuningriik lahkub lähiaastatel, aga meie peame silmas omavahendite puhul sellist kolmeprotsendilist määra. kui me suurendame seda numbrit kolme protsendini, siis see aitab kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamisele. kui väljakutseid on palju, siis võib sellest ka Euroopa Liidule kasu olla, kui me oskame väljakutseid ära kasutada. oluline on, et maksuküsimused jäävad liikmesriikide ainupädevusse ning tõhusamalt tuleb töötada ka maksudest kõrvalehoidjatega. suur tänu, kolleeg Claudio Borghi Itaalia parlamendist, palun. Monsieur Borghi. okei okay., thank you, Mr President. aitäh, härra esimees ma kuulasin huviga härra Debre kõnet, sest ta juhtis tähelepanu ühele olulisele probleemile, nimelt see vastuolu riikide vahel, kes on netomaksjad ja need, kes on siis netokasusaajad. iga kuulamine, mille ma läbi viisin Itaalia parlamendis, parlamendikomisjonis alati olid inimesed kohal, kes soovisid suurendada põllumajanduse eelarvet, ühte või teist valdkonda ja siis keegi tõstis käe ja ütles, et aga kui me soovime valdkonda suurendada Euroopa eelarvest, kui me oleme netomaksjad see tähendab, et ka meie maksed suurenevad, sest me maksame rohkem, aga saame vastu vähem. seega mul tekkis küsimus, kui või kas keegi on kunagi mõelnud ka sellele, kui me mõtleme näiteks euroala riikidele ja kui on kolm triljonit Äh, mis on siis kakskümmend korda Euroopa eelarve. kui me räägime kvantitatiivse lõdvendamise poliitikast ja sellest kolmest miljardist Euroopa Keskpank andis veel täiendava rahastuse, et ehitada koole, haiglaid. kas siis äh, taeva uksed avanevad ja inglite koor hakkab laulma? ja meil on koolid ja haiglad ja taristuprojektid. ma tean, et ei rahastata teatud asju, aga kui see on kollektiivne otsus, siis miks ei võiks Euroopa Keskpank panustada ühisesse eelarvesse? minu arvates see võiks olla lahendus, et meil oleks rohkem ressursse ja me ei peaks liigselt koormama liikmesriike selleks, et osaleda nii olulises tegevuses kui Euroopa eelarve koostamine. minu arvates see on ainuke võimalus, kuidas me saame öelda, et on täiendav rahastus, mille eest keegi ei maksma, sest me teame, et Euroopa Keskpank lähtub inflatsioonist ja praegu inflatsiooni ei ole. seega võib-olla võiksime natukene erinevalt mõelda. nüüd proua Maria Termar Angulo, kes on Hispaania senati liige, palun. suur tänu me räägime MFF-ist ja ma arvan, et me oleme kõik seda meelt, et eelarve peab olema kooskõlas Euroopa Liidu prioriteetidega ja see on ka väga keerukas, samas väga oluline töö. tahaksin mainida ühte olulist probleemi, millega me silmitsi seisame me räägime demograafiast, madal suremus, sisseränne, rahvastiku hajumine ja mitmetes piirkondades Euroopa Liidus, sealhulgas Hispaanias, rahvastik kaob, eriti maapiirkondadest ning väga tähtis on, et Euroopa Liit sellele ka reageeriks, sest demograafiline probleem on probleem kogu Euroopa Liidu jaoks, sest see puudutab äh, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, võrdseid võimalusi ning seetõttu ma leian, et on tähtis, et Euroopa reageeriks. kedagi ei tohi maha jätta ja eelarve peaks ka seda teemat käsitlema see on üks peamisi väljakutseid tulevikus Euroopa Liidu jaoks ning see on väga oluline teema ka liikmesriikide jaoks Li. riigid peavad vastu võtma meetmeid selle leevendamiseks. Hispaanias on see valitsuse päevakorras, see puudutab ka omavalitsusi ja nende tööd ning Euroopa Liidu tegevus võttes arvesse erinevaid probleeme liikmesriikides, oleks siin abiks. Euroopa Liit saab kohandada konkreetseid meetmeid, mis leevendavad olukorda ning sellest võiks olla väga palju kasu. demograafiline probleem puudutab ka võimalusi. me räägime investeeringutest, investeeringutest eurooplastesse. meil on vaja töökohti transporti, eluaset, eriti piirkondades, kus rahvastik vananeb. mõned inimesed vajavad rohkem abi kui teised. see puudutab ka töövõimaluste loomist. näiteks maapiirkondade digiteerimine, parem ühenduvus. sellest oleks paljudele piirkondadele kasu ja see on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga kuidas ähm, kõige halvemas olukorras olevad piirkonnad äh, kogeksid ka majanduskasvu, see ei puuduta ainult territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vaid see on väga oluline kasvutegur, aitäh. suur tänu nüüd härra, härra Bartolomei Krivlevski, kui ma õigesti hääldasin, tema on Poola Rahvusassamblee liige. E, Polska, państwo, e, Polska popiera stanowisko. head kolleegid, lugupeetud esimees, Poola toetab Euroopa Parlamendi seisukohta ambitsioonika eelarve osas, mis puudutab aastaid kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meil on kindlasti vaja piisavat rahastust, et saaksime toetada prioriteete, aga ka jätkata nende poliitikate rahastamist, mis viimastel aastatel on hästi toiminud, sealhulgas ÜPP. seetõttu mina usun ja ma arvan, et äh, minuga nõustuvad paljud poolakad, et kärped ühtekuuluvuspoliitikas ja ÜPP-s on läinud liiga kaugele. Need mõjutaksid liigselt just vaesemaid riike ja piirkondi, eriti just Ida- ja Kesk-Euroopas. ma usun, et majanduslik ja taristu valdkonna lähenemine Euroopas alles käib ja ühtekuuluvuspoliitika on olnud õige lahendus juba aastaid ma tean, et Poolas on väga levinud ka seisukoht, et äärmiselt oluline on võrdsemate otsetoetuste küsimus. kui me räägime konkurentsivõimest ja põllumeestest kogu Euroopas. mina usun, et kõik lähtuvad samadest kõrgetest keskkonna ja sotsiaalstandarditest, seega maksed peaksid olema võrdsed. Poola arvates ei oleks hea seostada makseid otseselt keskkonnaga. meie leiame, et see on täiendav koormus vähem arenenud riikidele, kes on Euroopa Liidus olnud alles lühemat aega meil ei ole olnud võimalus areneda nii nagu nime, niinimetatud Lääne-Euroopa riigid. kui me räägime uutest rahastusallikatest, omavahenditest, siis meie toetame finantstehingumaksu sisseviimist ja võib-olla ka suurte hargmaiste ettevõtete maksustamist veel üks asi, mida tahtsin välja tuua. meie leiame, et need muudatusettepanekud on probleemsed, eriti just riikide jaoks, mis äh, kaevandavad sütt, seega me tahame, et meil oleks eraldiseisev solidaarsusfond just energia ülemineku jaoks. suur tänu kallid kolleegid, nüüd härra Vil-, Ville Vähemägi, palun. aitäh, eesistuja. kliimamuutused on üks peamisi probleeme meie jaoks. kas need mitmeaastased äh, finantsraamistiku ettepanekud saaks siduda ka kliima muutuste vastaste, vastase võitlusega. meil võiks olla täiendav maks selles osas, mis aitaks äh, rahastust suurendada, see peaks olema üle-euroopaline lo loomulikult. saastavad riigid peavad hakkama maksma ja peavad võtma vastutuse. selline keskkonnamaks peaks alguses olema väga madal, seda võiks siis hiljem iga-aastaselt tõsta kui me seda iga-aastaselt tõstame, siis sellel on ka mõju, kahetine on see mõju, esiteks need hanked, mida korraldame, need pärinevad riikidest, mis saastavad vähem, ehk siis tooted on soodsama hinnaga ja teine mõju on selline, et kõik riigid peavad vähendama oma süsinikuheitmeid ja Euroopa Liit saab ka täiendavat rahastust. seega saame need kaks suurt probleemi omavahel siduda. teine teema, mida tahaksin tõstatada, on järgmine. kui Soome liitus Euroopa Liiduga, siis liitumislepingus olid meil oma tingimused Ida- ja Põhja-Soome kohta need olid äh, püsivad toetused, mis äh, näevad ette suurema toetuse Põhja ja Ida-Soome jaoks. Soomel eelmisel aastal ei läinud väga hästi, põllumajanduses läks halvasti, sest oli liiga kuiv. üle-eelmisel aastal oli jälle liiga märg. seega põllumajandusel läheb kehvasti ja meie tahaksime, et see püsiv toetus, mis on ette nähtud äh, Ida ja Põhja-Soome jaoks, oli ette nähtud, oleksid tulevikus samamoodi püsivad, et neid ei kaotataks ära, nii nagu uues ettepanekus on nüüd ette nähtud, aitäh. Merci. suur tänu. nüüd Claudia Müller Bundestagist, palun Ähm, suur tänu. see arutelu näitab jällegi selgelt, et äh, mitmesaastase finantsraamistiku puhul äh, on paljudel kolleegidel oma siseriiklikud äh, eelistused, kui palju peaks midagi rahastama nii et äh, see sõltub ka liikmesriikide kogemustest, aga me peaksime kõik esitama endale küsimuse, milliseid ülesandeid meie arvates Euroopa Liit peaks täitma ja milliseid väljakutseid me tahame ületada mitmeaastase finantsraamistikuga ja milliseid investeeringuid me tahame tulevikus teha. ja nõustun Soome kolleegiga, äh, näiteks äh, kliimamuutuste küsimus, meie ees on tulevikus väljakutsed sellega seoses ja Äh, kindlasti peab see teema kajastama jõuliselt mitmeaastases finantsraamistikus, äh, nõustun ka kolleeg Bergeriga, äh, tarvis on saavutada kompromissi erinevate huvide vahel. põllumajandussektoriga seotud huvid, teadusuuringute ja arendustegevusega seotud huvid ja et kas suuremad äh, sissemaksed või väiksemad sissemaksed või väljamaksete vähendamine. ja küsimus on, et äh, kas äh, meil on tarvis suurendada tulusid, see ei ole tegelikult esimene küsimus. ja kui vastus on ei, siis tuleb äh, sellisel juhul lihtsalt rohkem raha siia sisse panna. Euh, suur tänu, nüüd John Larat Iiri parlamendist, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. Micro. We have it. Okay. Uh, I'd just like to respond with some tahtsin kommenteerida mõningaid üldisemaid punkte ja vastata mõningatele kolleegidele, aga ka Iiri vaatenurgast äh, äh, öelda üht-teist Brexiti mõju kohta Iiri majandusele ja tahaksin eriti tänada Euroopa partnereid jätkuva toetuse eest, mis on seotud Äh, selle praeguse suure segadusega Brexit. endiselt ei ole sugugi selge, milline täpsem mõju Brexitil saab olema, millises vormis ja seetõttu äh, tegelikult ei ole ükski riik rohkem mõjutatud sellest ebakindlusest kui Iirimaa, äh, kes on riik, Euroopa Liidus, millel on maapiir Ühendkuningriigiga ja meie jaoks on tõesti prioriteetne ähm, saavutada äh, mingi selgus, sest endiselt pärast kahte aastat ei ole sugugi selgem, missugused tagajärjed on, äh, missuguse mudeli järgi Brexit äh, toimub, äh, milles Ühendkuningriik Euroopaga kokkuleppele jõuab. nii et Brexiti mõjud on meie jaoks kindlasti kõige olulisem teema. tahaksin nõustuda ka eelkõnelejatega, sealhulgas näiteks Soome esinejaga ja Saksamaa kolleegidega, mis puudutab kliimamuutusi kui ühte prioriteeti. aasta tagasi, kui me kohtusime, siis sellest ajast alates on veelgi tugevamalt rõhutatud kliimamuutuste teemat mitmetel konverentsidel, Katowice kohtumine loomulikult kõige olulisem nende hulgas kliimamuutustega on seotud ka põlvkondadevahelise õigluse küsimus, siin on ähm, muidugi meie hulgas ka neid, keda kliimamuutused mõjutavad vähe või peaaegu üldse mitte, aga meie lapsed ja lapselapsed, neid hakkab see väga tugevalt mõjutama ja meie sammud järgmise kümnendi jooksul peaksid olema radikaalsed. Äh, Iirimaal me arutame ka praegu mitmeid meetmeid, sealhulgas süsinikumaks, äh, keegi ütles ka, et kli-, igasugune kliimamaks peab olema õiglane ja see peaks olema kujundatud nii, et kõige haavatavamad ei saaks veel lisaks karistada, vaid et äh, inimestel tekiks motivatsioon muuta oma eluviisi. ja jätkuvalt tuleb toetada ka naiste õigusi, äh, võrdsust töökohal. Äh, paljudes riikides naised endiselt ei saa täita oma täielikku potentsiaali ja seetõttu on tarvis meetmeid selle olukorra parandamiseks. ja lõpetuseks mainiksin, et vähemalt äh, minu kui pühendunud Euroopa kodaniku jaoks Euroopa Liidu eelarve ja selle ambitsioonid peaksid rõhutama ühtse Euroopa põhimõtteid, rahvaste Euroopa põhimõtteid, Euroopa paljudes riikides on olnud natsionalismi laimene, millest meie oleme pääsenud, aga me peame tugevdama neid aluspõhimõtteid, millele Euroopa rajaneb, et riigid on tulnud ühiselt kokku, tegutsevad auväärselt äh, ja tarvis on meetmeid selle ühtsuse tunde tugevdamiseks, aitäh! suur tänu, viimasena saab sõna Tuku Alto Soome parlamendist. suur tänu sõnavõtud on olnud väga head, tõstatan teema, mida on juba käsitletud, ehk siis Brexitiga lahkub ka kolmteist miljonit eurot, samal ajal on uued prioriteedid lisanud, lisanenud, ehk siis sissetulekud vähenevad, väljaminekud suurenevad. meil on seega vaja uusi rahastusallikaid. ning nagu kolleeg Vähemägi juba ütles, näiteks keskkonnamaks täiendavalt, siis tahaksin küsida, kui Euroopa aktiivsemalt ja tõhusamalt loobuks fossiilkütustest, siis saaksime rohkem investeerida ka energiasõltuvusse või sõltuvuse vähendamisse. seega ma tahaksin küsida, millised maksud ja meetmed on teie arvates kõige tõhusam viis seda eesmärki saavutada ja teine küsimus puudutab ka ettevalmistuste tegemist. me kõik teame, et kliimamuutus mõjutab kõike ja muudab kõike, samal ajal muutuv keskkond muudab ka põllumajandust, toidutootmist märkimisväärselt ning kõik meetmed, millega ürit-, üritame kontrollida kliimamuutusi, läheb kalliks maksma, aga kui me ettevalmistusi ei, ei tee, siis see on veelgi kulukam. kas eelarves on teie arvates selliseid lahendusi, millega kiiresti võiks neid probleeme suunata majanduses, keskkonnas on väga suuri probleeme ja minu arvates mõningad lahendused võiksid olla sellised, et me võitleme kliimamuutuste vastu ning äh, mis võiksid olla need uued äh, rahastusallikad, et teha vastavaid ettevalmistusi, aitäh si.! Il... kell on kaheksateist nelikümmend kuus kell seitse me peame siin lahkuma ja me tahaksime ära kuulata ka härra Sorin Lazari kokkuvõtva sõnavõtu, aga võib-olla äh, võiksid kolleegid äh, vastata äh, sõnavõtjate kommentaaridele, härra Debre, härra Fernandes äh,. härra Fernandes räägib äh, portugali keeles. E aitäh, kliima muutused on meie peamine mure ja see oli ka osa mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekust. aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse tahame näha kahekümne viie protsendist kulutuste kasvu selles valdkonnas ja eh, seejärel jõuda kolmekümne protsendini. loomulikult tuleb eh, täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi ja muid. kuulasin hoolikalt, mida kõik sõnavõtjad ütlesid. ma arvan, et äh, tundub, et liikmesriikide parlamentidel on lihtsam jõuda kokkuleppele kodus kui nende valitsuse esindajatel äh, Brüsselis, mis tundub natuke veider. aga kuuleme aeg-ajalt ka populistlikke ettepanekuid. oluline on solidaarsuse põhimõte ja Euroopa Liidu territoriaalne ühtekuuluvus. mõnikord aetakse segi territoriaalne ühtekuuluvus ja konvergents. Need ei ole päris samad asjad. territoriaalne ühtekuuluvus on oluline, kui me tahame saavutada tuleviku eesmärke. proua Gardia Zabal. suur aitäh ma arvan, et äh, ka meil on lihtsam jõuda kokkuleppele liikmesriikide parlamentidega kui nõukoguga. aga kui vaadata prioriteete, siis mõningaid nendest rõhutatakse rohkem kui teisi. näiteks äh, mainiti korduvalt äh, kliimamuutusi ja mõningatest oleksin ka ise pikemalt rääkinud, aga minu sõnavõtuaeg oli väga piiratud mitmeaastase finantsraamistikuga seotud ettepanekutes üks olulisemaid on kestlik areng. kestliku arengu eesmärgid on meile suuniseks ja Portugali esindaja rääkis liikmesriikide reformide toetusprogrammidest ja stabiilsusmehhanismidest, aga see saab olema päevakorral ka homme, nii et äh, siis saame põhjalikumalt sellele pühenduda. Äh, võib-olla esialgse kommentaarina mainiksin, et äh, tegemist on küll kahe ettepanekuga, mis on küll laual aga mis ei vasta päriselt äh, tuleviku poliitilise ja fiskaalse liidu eesmärkidele. nüüd omavahendite kaasraportöörid Jaanus Levandovski, see ei ole kohustus, teen kiiresti. Äh, from national parliaments. liikmesriikide parlamentide tagasisides meie seisukohti äh, kahtluse alla väga ei seatud, Euroopa Parlamendi seisukohti, aga see, mida juba on öeldud äh, Euroopa eelarve kohta üks protsent SKT-st, äh, viis protsenti läheb haldusele ja praktiliselt üheksakümmend äh, protsenti jõuab tagasi liikmesriikidele. kõige olulisem on see, et tegemist on suures osas investeeringute eelarvega, seetõttu on tarvis ettenähtavust ja äh, Saksa kolleegidele hea sõnum, et siin ei ole defitsiiti. me ei tohi laenata, see peab olema tasakaalus. see on Euroopa eelarve üks eripärasid, see peab alati olema tasakaalus. alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, oleme aga pidanud tegema rohkemat vähema rahaga kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, oli vähem raha kui kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist, aga samas äh, Euroopa Liidu ülesanded, see on alati ühesuunaline äh, tänav, alati rohkem ülesandeid Brüsselile, alati teha midagi rohkem, see ei ole, mm, see on liikmesriikide enda otsus, et äh, Euroopa Liidult midagi rohkemat oodata, lasta Euroopa Liidul midagi enamat teha, aga samas mitte suurendada raha. ja sellel on ka oma piirid. Äh, Euroopa Keskpanga äh, poolne rahastamine, juba siin praegu on mõningaid vastuolulisi asju liikmesriikide arvates raha investeerimise tulud äh, omavahendite arvesse on ka vastuoluline küsimus. suur tänu, Gerard Debre. teen väga lühidalt. kolleeg äh, rääkis äh, piiridel nende toodete maksustamisest, mis ei vasta keskkonnanormidele, see Äh, tegelikult on parlamendi ettepanekus täiesti selgesõnaliselt kirjas. nüüd, mis puudutab netomaksjaid. Äh, Euroopas tuleb läbi viia üks uuring ja see ei puuduta mitte seda, kes äh, maksavad kõige rohkem, vaid seda, kes saavad kõige rohkem kasu ühtsest Euroopast ja suurest turust see ei ole mitte mingisugune äh, vabandus, ei saa olla nagu raamatupidaja ja unustada ära need ühised hüved, mis tekivad ühtses Euroopas kõikide jaoks minu meelest tuleks hinnata seda, kes saavad siseturust kõige rohkem kasu ja ma usun, et nende hulgas äh, on ka palju neid, kes on kõige suuremad panustajad. nii et ma arvan, et äh, seda mõtet peaks meeles hoidma. Ehm, meie Itaalia sõbrad ehm, ma olen nõus sellega, mida ütles ehm, Janus Levandovski. Euroopa Keskpanga kaasamine on aluspõhimõte juba sellel hetkel, kui räägiti kvantitatiivsest lõdvendamisest, räägiti sellest teemast ja üldiselt on olnud äh, siin mittesekkumispoliitika, aga me peame seda teemat arutama. nüüd parlamendi dokumendis on üks äh, selline nii-öelda ukseavaja selle kohta, sest me räägime siin raha emiteerimise tuludest, nii-öelda senioriges see on siis osa tuludest, mida Euroopa Keskpank teenib ja need tuleks suunata uue investeeringute stabiilsuse mehhanismi rahastamiseks. nii et äh, tegelikult see on äh, uks, mille meie oma ettepanekuga juba oleme avanud. väga hea mõte, ütleb esimees, aga raha emiteerimise tulud tuludest makstakse ju Euroopa Keskpanga aktsionäridele või osanikele dividende, osanikud on liikmesriikide keskpangad. nii et Euroopa Keskpank jagab selle tulu dividendideks, nii et me oleme siin õhukesel jääl. aga tegemist on väga huvitava ettepanekuga, oli väga huvitav arutelu, ma tänan kõiki selles osalenuid. meie sooviks oli näidata, et kui liikmesriigid annavad osa oma vahenditest Euroopa Liidule, siis Euroopa Liit peab pakkuma lisandväärtust ja seda peab olema võimalik täpselt mõõta. Euroopa Liit on solidaarne organisatsioon, aga mulle tundub, et mõnikord on tegemist ka äh, siseriiklike egoismide summaga ja see on see küsimus, millele me ei ole vastanud, mida me soovime Euroopast kujundada. me räägime siin sellest, milliseks peaks Euroopa kujunema aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, nii et võib-olla me peaksime olema ka teatud määras paindlikud. Mm, me peame silmas pidama seda, mida teevad Hiina ja USA ja me peame olema valmis vastu võtma ka globaliseerumise väljakutsed, aga nüüd, härra komisjoni esimees, teil on võimalik äh, kokkuvõte teha. suur tänu, lubage mul kõigepealt äh, omalt poolt ja ka Rumeenia parlamendi kolleegide nimel teid kõiki tänada ja tänada selle äh, ürituse korraldamise eest kogu selle Euroopa parlamentide nädala korraldamise eest ja ka selle konkreetse koosoleku eest. meie kõikide jaoks on tegemist olulise üritusega. nii et veel kord suur-suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele sõnavõttude ja seisukohtade eest nii olulisel teemal, finantsraamistik, mis puudutab äh, äh perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, on äh, väga oluline Euroopa, Rumeenia kui Euroopa eesistuja jaoks selle teemaga tegeleda nii hästi kui võimalik, et seda edasi viia. loomulikult ei saa olla me peame, meie ees on terve rida erinevaid seisukohti, me kuulsime neid ka täna ja me ise leiame, et äh, uues äh, finantsaast-, raamistikus tuleb rahastada kõige olulisemaid äh, prioriteete, võrdsustada näiteks Euroopa erinevate piirkondade arengut, tagada majanduskasv ja tugevdada uusi suutlikkusi Euroopa jaoks ma pean silmas ka regionaalpoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat, aga ka ühtset põllumajanduspoliitikat. ja ka mm, piirkondade pädevuste ja nende suutlikkuse rahastamine on oluline tuleb äh, ühtekuuluvuspoliitikat rakendada intelligentselt, arvestades äh, kestliku arengu, jätkusuutliku arengu põhimõtteid. paljud ähm, Euroopa kolleegid ähm, on jaganud sedasama seisukohta ja see toetab mind minu enda parlamentaarses töös. loodetavasti Äh, põhja ja lõuna, ida ja lääne vahelised erinevused äh, kaovad ja äh, me peame võitlema ka populistlike tendentsidega. loomulikult peame kaaluma oma vahenditega seonduvat ka fiskaalvaldkonnas võib-olla on tarvis mõelda uutele maksudele, näiteks plastikumaksule, mida võiks kehtestada. ja tarvis on astuda samme ambitsioonikate projektide suunas ja neid piisavalt rahastada. Euroopa Liidu omavahendid ei tohiks äh, viia aga selleni, et äh, toimub ühtne maksustamine Euroopas. Ähm, maksustamine peab olema ka õiglane, nii et äh, kõikide riikide kodanikud tunneksid, et see on nende suhtes õiglane. loomulikult tuleb täita ka Pariisi kokkuleppe ka endale võetud kohustusi tuleb vähendada äh, kakskümmend viis protsenti heitmeid vähemalt äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. me oleme kuulnud täna erinevaid mitmekesiseid seisukohti ja need lähtuvad ka liikmesriikide eripäradest. Äh, kuulsime ka plenaaristungil mitmeid seisukohti. me usume, et Ähm, need edulood, äh, millest me juba kuulsime ka täiskogul, ühtekuuluvuspoliitika ja muu sellega seonduv, et neid, et need edulood jätkuvad ka tulevikus. Äh, millised peaksid olema kriteeriumid, äh, millest lähtudes otsustada, kas Euroopa saab pakkuda suuremat lisandväärtust? ka nende üle peab mõtlema ja loomulikult äh, tuleb kõigepealt arutada selle üle, milliseid ülesandeid me tahame täita uue finantsraamistikuga. ja äh, Poola kolleeg märkis, et äh, kesk valdkonnaga äh, äh, seonduvate kohustustega ei äh, tohiks üle koormata vähem arenenud liikmesriike. meil on, tegemist on mitmekesise probleemiga ja neid on tegelikult ka paljusid teisi ja me kõik peame täitma oma kohustuse siin. lõpetuseks kakskümmend aastat euro sisseviimisest äh, üheksateist viisteist toimub sellega seoses äh, pidulik üritus äh, Euroopa ajaloomajas. toimub bufee õhtusöök ja Usherid saadavad meid sinna. suur tänu veel kord selle konstruktiivse arutelu eest see näitab, et äh, liikmesriikide parlamentide esindajad tunnevad muret oma kodanike äh, tuleviku pärast. veel kord suur tänu ka Rumeenia parlamendi nimel. suur tänu äh,. saali teenindajad on saali ukse juures valmis ja nad juhatavad teid Euroopa ajaloomajja